veel kord. ja peale seda, mis ma nüüd just ütlesin, lähme me edasi selgitamaks neid antud hääli, mida me andsime täna hommikusel hääletamisel. härra Lambronidisel on äh, protseduuriline küsimus härra president, ma tahaksin ikkagi asjadest õigesti aru saada. Teie räägite meile seda, et asepresidendi valimisel ei ole kunagi võimalik saada kvalifitseeritud häälteenamust, sest kui on võimalik ainult hääletada poolt ja kui kõik äh, ja kui kõik äh, muu on äh, ja kui kõik muu on erapooletus ja erapooletust ei arvestata, siis ei ole ju võimalik kunagi saavutada kvalifitseeritud häälteelamust. ma selgitasin teile, et kui parlamendi töö pihta hakkas, siis me hääletasime kolm korda selleks, et saada kvalifitseeritud enamus asepresidentide puhul. ja meie kasutasime niisugust menetlust siis, aga praegusel hetkel on praegus, on, me praegu valime ainult ühte inimest ja eh, kuna ta sai rohkem kui sada kuuskümmend kaheksa häält, siis on see rohkem kui kvalifitseeritud häälte enamus see on täiesti eh, ebaharilik menetlus, aga me jälgime reegleid. aga äh, eh, proua, saadik Goebbels, palun. härra president võib-olla te tõepoolest rakendasite kõiki reegleid ja meie neid eh, järgisime, aga kui me paneme kokku kolmsada kolmkümmend neli, kes on poolt ja kui me paneme kokku eh, kakssada kaheksakümmend seitse veel ja kui me liidame sinna ka ehm, need, ehm, need, eh, kes jäid erapooletuks, siis me saame ühtekokku rohkem hääli kui on inimesi selles kojas. mulle tundub, et ikkagi see tulemus ei ole õige, siin on äh, valetatud. härra Goebbels, selgitus on siis nüüd niisugune. härra Goebbels, palun kuulake mind. vastus teie küsimusele on järgmine. siin on võistetud valesti asju. paljud saadikud said asjadest valesti aru. ekraanile pandi absoluutne enamus, see pandi, see pandi välja nagu seda, seda, mis sinna tabloole tekkis, ei tohi, ei tohi liita ülejäänud häältele, ma kordan teile. see sada kuuskümmend kaheksa oli lihtsalt see, eh, mis näitas lävendit ma vabandan selle arusaamatuse pärast, sellepärast et siin on eh, liidetud asju valesti kokku. Eh, härra president, mina ei taha muidugi siin hakata detailidesse laskuma, aga ma tuletan teile meelde, et parlamendi president informeeris meid et need, kes jäävad erapooletuks ja need, kes hääletavad vastu, teevad sisuliselt sama häält, sama asja. ja see on kõik äärmiselt eksitav, aga kuna ikkagi seda ütles meile president, siis me uskusime seda ning ma arvan, et hääletust tuleb korrata lähtuvalt sellest selgitusest, mida te meile just andsite ma olen veendunud, et kui me hääletame uuesti, siis oleks tulemus sama. aga eh, ma loodan ikkagi, et inimesed said aru, et hääletati nagu tavaliselt, aga mis oli nüüd segadusse ajav, oli see number sada kuuskümmend kaheksa, mis ilmus tabloole. aga president ikkagi selgitas ju teile, mida ta mõtles kas siin on järgmine eh, protseduuriline küsimus? Eh, proua Senissen. suur tänu. härra president. mulle tundub, et see selgitus ei rahunda mind mitte kõige vähemalgi määral. kui te, Teile öeldi, et vastu ja erapooletus on üks ja seesama asi, siis igatahes tuleb vaadata, mida siis antud juhul tähendab kvalifitseeritud häälte enamus sellepärast, et eh, eh, poolthääled tuleb lugeda kokku eh, koos erapooletute ja vastuhääletanutega. igatahes praegusel hetkel ei ole meil selgust. meil oli eh, kakssada kaheksakümmend seitse, sada kuuskümmend kaheksa, kolmsada kolmkümmend neli, täpselt niisugust tulemust meile siin eh, ette loeti. ja eh, loomulikult see teeb ühtekokku seitsesada kaheksakümmend üheksa, kui me need kõik kokku liidame ja siis tekib küsimus, et mis ikkagi arvesse ei lähe ja mulle tundub, et on täiesti vastuvõtmatu, et me niimoodi hääletame. me räägime siin ju sellest, et praegusel hetkel on tulemus vale ning mulle tõepoolest eh, tundub, et on täiesti õigustatud seada eh, tulemus küsimärgi alla. tegemist on ju kahtlusega ja sellepärast eh, peab uuesti hääletama. tõepoolest, ma saan sellest aru ja nüüd on järgmisena sõna saadik Sinkleril. proua Sinkler, palun suur tänu, härra president. minul on tegelikult kaks protseduurilist küsimust. esimene puudutab eh, asepresidendi valimist, sellepärast et me ei saa seda usaldada, meile anti valed instruktsioonid, siis eh, me tahtsime öelda ka seda, et meie masinad ei tööta nii nagu vaja ja sellepärast igatahes mina ütlen, et, et tuleks eh, valid, korraldada uued valimised, kus on siis väga selgelt see, mis on poolt, mis on eh, vastu, mis on siis erapooletu. nüüd mu teine kriitika puudutab eh, seda, et mul ei võimaldatud eh, selgitada hääletust Trempolise raporti osas, see ma ei ole rahul sellega, et mul ei võimaldatud selgitust, sellepärast et see puudutas läbipaistvust ja praegu mina hääletasin vastu, nüüd minu valijad teavad, et ma hääletasin läbipaistvuse vastu ja ma nõuaksin, et mul võimaldataks seletada seda hääletust. puudutab esimest punkti. siis eh, siin oli kohal president, siin oli kohal eh, meie meeskond ja kui Äh, teile ei sobinud see, kuidas asi protseduuriliselt korraldatakse, siis äh, me tegeleme selle küsimusega. aga palun, teil on võimalus selgitada oma hääletust. Äh, nüüd on sõna äh, härra Komešil. härra president, mina jälgisin väga tähelepanelikult seda, mida te ütlesite. Teie ütlesite, et number sada kuuskümmend kaheksa oli lävend selleks, et oleks võimalik rääkida kvalifitseeritud hääle, häälte enamusest. vähemalt niimoodi sain ma asjadest aru, niimoodi mulle seda teksti ka tõlgiti. minu arvates on see täiesti äh, uskumatu, selle, kui see tõepoolest on nii, siis see tähendab, et valimised seda on toimunud siis, äh, kui äh, vähem kui pool poolthäältest on teie jaoks kvalifitseeritud häälte enamus see on ausalt öeldes eh, esimest korda, kus ma eh, kuulen, et sada kuuskümmend kaheksa häält oleks selles kojas kvalifitseeritud häälteenamus. ilmselt sain ma mingist asjast valesti aru, aga terve see menetlus on absurdne võib-olla tõepoolest niimoodi võivad asjad toimuda siis, kui on mitu kandidaati ja kui me valime ühte inimest, siis on see absurdne. Eh, kolleegid, seda kõike rekendas kokku arvuti nende häälte alusel, mis anti. aga ma panen suu praegusel hetkel siin kinni. härra Davis, suur tänu. just nimelt selle punkti osas e, olen ma härra Koonišiga sama meelt, tundub, et see on esimest ja viimast korda, aga fakt on ikkagi nii, et kui on eh, hääle andsid kuussada kakskümmend üks inimest, siis ehm, eh, siis eh, meie kandidaat sai kolmsada kolmkümmend neli häält, ta sai kvalifitseeritud häälteenamuse, aga kui igatahes teil on niisugune programm arvutis, siis see on teil küll täiesti mööda, ütleks ma. nüüd härra Pruuta, palun sõna teil mis puudutab seda hääletust, siis mina ei saanud hääletada vastu, sest mulle öeldi, et mina pean hääletama kõigepealt jah ja siis ma pean jääma erapooletuks. ja siis äh, mulle öeldi, et seda kõike vaadatakse läbi eh, uuesti, sest et masinad töötavad niimoodi, aga see juhtus mitte ainult minuga, vaid see juhtus ka teiste kolleegidega, sellepärast et sa ei saanud jääda kas erapooletuks või öelda ei, sest kõigepealt pidi ütlema jaa. minu arvates, kui me niimoodi hääletame, siis see peab küsimärgi alla eh, demokraatia ja niimoodi hääli lugeda ei saa eh, jah, võib-olla me saame seda süsteemi korda ka tulevikus paberi peal, aga nüüd härra Kälen minu ettepanek on niisugune, et meie peaksime selle teema arutamise lõpetama. on täiesti selge, et kuussada kakskümmend üks häält anti ja asepresident sai kolmsada kolmkümmend neli häält, see on enamus ja mingem nüüd edasi ja kui siis kahekümne seitsme 27 Äh, riigi kodanikud vaatavad, kuidas me töötame, siis, siis, siis nad näevad, et kogu aeg raisatakse aega nende asjade peale, mis pole üldse olulised. oluline on see, kuivõrd suur on tööpuudus Euroopa Liidus. ma olen nõus nende äh, selgitustega, mida andis meile president, mida andsite teie ja tegelegem tõsiste asjadega. Um... suur aitäh, härra Mändas, teil on sõna härra Mandats, palun. suur tänu, president. kas ma tohiksin teha ettepaneku, et selgitused, mida me oleme kuulnud, mis on selged, peaks edastama kõigile meili teel, sest on selge, on väga kahju, me räägime ju palju läbipaistvusest, demokraatiast ja see informatsioon, mida me kuulnud oleme, peaks laekuma kõigi mailboxidele. jah, aitäh, ma loomulikult äh, teen selle ettepaneku. ja veel kaks sõnasajat. Äh, proua Tain, palun, teil on sõna. härra asepresident, täiskogu istungid on avalikud ja ma arvan, et me andsime väga halva äh, mulje endast. ja nüüd peaks äh, parlamendi äh, koduleheküljelt tekkida oma selge selgitus, kui kuussada kakskümmend üks oli kokku neid inimesi hääletas, siis enamus oleks ainult kolmsada kümme häält, aga kõik see peaks olema kirjalikult selgitatud, et igaüks mõistaks, mis toimub. sest äh, meil istus väga palju publikut siin kuulamas ja me oleme tõesti ennast halvast küljest näidanud. suur tänu selle äh, seisukoha eest ja lõpetuseks äh, härra tä-, proua Tanšiller. aitäh. president, minu jaoks ei ole veel üks asi päris selge Äh, kui oli poolt äh, kolmsada kolmkümmend neli häält ja vastu kakssada kaheksakümmend seitse häält, siis peaks ka vaatama erapooletut äh, inimeste arvu. ma andsin siin härra Sillarile tegelikult. jah, suur tänu ma arvan, et tuleks arvestada neid seisukohti, mida minu kolleegid esitasid. meie peame kõik olema veendunud sellest, et hääletamine toimus korrektselt. jah, aga siinkohal ma sooviksin tõesti ka joone alla tõmmata. aga nüüd lähme üle hääletuste selgitustele, kõigepealt äh, härra Kelly äh, raport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 agus tá deis na fóstaíochta cruthaithe aige de réigiúin atá faoi mionfosca economical and in conclusion while the sunset strategy has been agreed to peamiselt on need just jõudnud majanduslikult siis äh, raskematesse piirkondadesse. ma usun, lugupeetud president, et, et äh, see programm tõesti väärib toetust. ja nüüd äh, härra proua Baradanka, üks minut tänan, president. mina hääletasin selle initsiatiivi poolt, sest selle peamiseks eesmärgiks on jätkata rahu- ja lepitusprotsessi Põhja-Iirimaal ja piirnevates piirkondades. et eh, see kahe erineva eh, ühiskonna omavahelist suhtlemist edendada ja seal ka inimõigusi toetada, et ähm, Mm, ma loodan ka, et EAT kuuleb Baski äh, poolt välja saadetud signaale. me äh, loodame, et äh, kuulutataks välja vaherahu ka selles piirkonnas, et saavutada ja üles ehitada rahu ka seal piirkonnas. härra Hanan, palun. aitäh ähm,, härra preesimees, ükski teine rahvus ei ole nii ebasoodsas olukorras olnud kui Iiriga. me, meie rahandusminister on teinud väga õigeid otsuseid, aga kõik, ka riigiametnikud on teinud väga suuri pingutusi, et toime tulla. ja nüüdseks on Kreeka samuti sootunud äh, raskesse olukorda ja praegu pööratakse peamiselt tähelepanu Kreeka äh, päästmisele, kuigi per capita teeb äh, Iirimaa suurimaid pingutusi kui Kreeka. iga konservatiivne majandusteadlane ütleks, et tuleks käituda teistmoodi, selle asemel me aga hoopis mõistame paljud meie kodanikud aastateks suurde vaesusesse ja You, mr nicholson thank you very much president it wasn't my intention to... suur aitäh minu eesmärgiks ei olnud nii hääletada seda raporti osas, aga kuna raportöör viistas ainult Otto Peeslile ja härra Adamsile, mis, kes on toonud rahu Põhja-Iirimaale, doktor Priisley võib-olla on toonud küll palju erinevaid asju, aga mitte rahu Põhja-Iirimaale. Need on David Tremble ja John Humm, kes tõid rahu Põhja-Iirimaale ja ma loodan, et raportöör lõpuks ka faktid paika saab oma raportis. ja ma hääletasin selle raporti poolt täna sellepärast, et Põhja-Iirimaa täna vajab endiselt toetust, vaatamata sellele, mis on saavutatud, vastasel juhul ei saa me olla kindlad, et rahu jätkub mõlemapoolselt ja vaadates viimaseid arenguid mõlemapoolselt, on olnud katseid destabiliseerida seda, mis on saavutatud. tänan, nüüd härra Kovski soovib sõna. härra Kurski, palun. tänan, president, mina olin üks kolmesaja kolmekümnest liikmest Euroopa Parlamendis, kes toetas ähm, härra Pekesit asepresidendina parlamendis. ja äh, solidaarsuse ähm, äh, ajal töötanud ajakirjanikuna ka siis, kui Ceausescu valitsus äh, töötas äh, kindlasti äh, Laslo Trekes äh, äh, kogus endale palju krediiti ja väga kahju on sellest, et meil tekkisid täna need hääletusprobleemid hääletusmasinaga ja siin tekkis väga vastuolulisi äh, seisukohti, aga Laslo Tekes äh, äh, asepresidendi positsioonil peaks ikka jääma püsima ja juhul, kui mingit varju sellele heideti, siis peaksime me hääletuse uuesti läbi viima ja minu arvates on see oluline, et ei tekiks mingeid teisi ettepanekuid. Eh, tänan, nüüd aga sooviksin veel eh, teha omapoolseid eh, märkuseid, kindlasti härra Tekes oli Ceausescu ähm, võimult kõrvaldamise juures olulisel positsioonil ja ka minul on kahju, et et tekkis teatud segadus tema valimusega, kuid ta valiti asepresidendiks. aga nüüd lähme edasi härra Marinesko raporti hääletuse selgitus, palun daamid ja härrad, mina toetasin härra Marinescu raportit ja ma kasutaksin võimalust tänada teda selle eest. ma arvan, et kaasaegne ja tõhus kaubatransport on oluline nii Euroopa eh, konkurentsivõime seisukoha pealt kui ka Euroopa ettevõtete seisukohalt. ma arvan, et raportöör soovis eh, tagasi tuua teksti mõned teksti osad, mis parlamendi poolt saaks, eh, said heaks kiidetud. nüüd härra Hänan, palun, härra Martini raport raporti kohta. kui me täna hakkasime hääletama, eh, siis toimus siin midagi enneolematut, meile öeldi, et loetakse ainult jah-hääli. see on eh, just selline lähenemine, mida eh, on ehm, Euroopa Liit rakendanud mitmel juhul ehm, viimasel ajal näiteks Lissaboni leppe hääletuse puhul nii eh, Hollandis kui ka eh, mujal, igal juhul sooviti jätkata hääletamist, kuigi inimesed olid oma vastuseisu välja öelnud. ja nüüd on needsamad kombed tulnud ka selle eh, koja menetlustesse ja ja ma pean siin ütlema, et milline sõna osast ei on teile arusaamatu? suur aitäh! me rääkisime siin täna menetlusest ja sellest, kuidas rakendada Lissaboni lepingut. huvitav on see, et me oleme rääkinud paljude Euroopa Parlamendi liikmetega, kes tegelikult ei teagi, mis Lissaboni lepingus on, nad ei tea, mismoodi see leping, millest see leping koosneb, kuigi see mõjutab kõiki valijaid ja kõiki kodanikke, vaatame näiteks Kreeka väljaostmist nõukogus arutatakse seda Lissaboni lepingu artikkel sada kahekümne kahe põhjal, mis eh, on eh, solidaarsusartikkel ja mis ütleb, et kui eh, üks liikmesriik jääb hätta, näiteks tal on elektrikriis või kui teda ähvardavad tõsised hädaohud, näiteks sellepärast, et on toimunud looduskatastroof, siis teised peavad teda aitama. see ei ole ometi vabandus miks äh, need riigid, kes on Eurotsooni ri-, liikmed või ka pole, peaksid kinni maksma kellegi teise tekitatud jama, antud juhul siis Kreeka. see ei ole seotud loodusjõududega. me peaksime endale selgeks tegema, mis Lissaboni leping üldse tähendab, mida see tähendab maksumaksjale, kodanikule, valijale, miks tuleb maksumaksja raha lihtsalt kühveldada kellegi taskusse, kes ise ei ole käitunud vastutustundlikult. aitäh, härra Komes, üks minut. suur tänu, president meie parlamendi puhul on nii geniaalne see, et me saame reegleid muuta. mõnikord me peame ennast justkui, mõnikord meid peetakse justkui üliinimesteks, üliinimesele muidugi on reeglite muutmine ka omane. nüüd oleme saanud me maitsta neid vilju, mida toovad kaasa mitte liitunud fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete omavahelised kokkulepped Äh, hiljuti kuulsime kõige rumalamat põhjendust maailmas, et mitteliitunud liikmed ei saa koos midagi esitada, sest nad ei kuulu ühte fraktsiooni. ainuke viis sellist küsimust lahendada olnuks demokraatlik moodus. fraktsioonilise kuuluvuseta liikmed nende esindaja määrab hoopis president, nemad ei saagi seda ise valida, see on uskumatu ja see tuletab mulle meelde ka viimast äh, muudatust, mille tegi härra Korbe, kes on nüüd äh, nii-öelda salaukse kaudu vaikselt põranda alla läinud. kuid ma tänan Nick Griffinit, kes temast jagu sai. see on ähm, mitte, äh, mitte fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete tavapärane jutt, kuid panen selle kirja, see on protokollitud. aitäh teile, president artikkel kaheksakümmend kuus, õigemini punkt kaheksakümmend kuus Martini raportist ütleb, et äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete esindajat ei saa valida need esindajad ise, vaid selle valib äh, parlamendi president ja idee seisneb siis selles, et äh, nimetatud liikmed ei saa omavahel saavutada konsensust kuid samas ka parlamendi president valitakse ju ilma konsensuseta, see valitakse demokraatlikel valimistel just sellepärast, et konsensust ei ole võimalik saavutada ehm, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete juht või esindaja peab olema esind-, esindava funktsiooniga ja seetõttu oleksid valimised kõige mõistlikum viis tema valimiseks. Euroopa Parlament on nagu mingisugune mikihiirte kogu, kus parlamendi president otsustab, milline osa opositsioonist on esindav või esinduslik ja milline ei ole. ma tahaksin teada, kas see on ikka seotud äh, esindusfunktsiooniga või sellega, et kas mõni inimene teile meeldib või ei meeldi, milliseid kriteeriumeid president kasutab, otsustamaks, kes saab esindada fraktsioonilise kuuluvuseta liikmeid. ma tahaksin väga selget äh, väga selget äh, teadaannet presidendilt endalt, kuid kahjuks me ei andnud presidendile seda võimalust aitäh, härra Pasku. lugupeetud president, suur aitäh, et annate mulle sõna. kogu lugupidamise juures Euroopa Parlamendi vastu tahaksin öelda, et kui me rääkisime, kui me räägime Lissaboni lepingu rakendamisest, siis me peaksime ära märkima ka lõhe mis tuleneb kodukorra reeglitest, mis võimaldas meil Tokashi valida niimoodi, nagu me ta valisime. sest ähm, praegu juhtus ju niimoodi, et erinevad isikud, kes koosolekut juhatasid, selgitasid meile reegleid täiesti erinevalt ja paljud äh, liikmed lahkusidki siit ähm, tundes, et nende häält loeti valesti. me peaksime selle küsimuse juurde kindlasti naasma, sest nii mõnelgi liikmel ei olnud tegelikult võimalik kontrollida, kas nende poolt või vastuhääl loeti õigesti või ei loetud seda õigesti. usun, et ka härra Tokaši enda huvides on see, et me selle küsimuse selgeks teeksime, et me tuleksime uuesti tagasi selle asja juurde ja hääletaksime uuesti, et ei jääks mingisugust kahtlust või mingeid ebamäärasusi õhku tuleviku tarbeks. suur tänu, me läheme edasi järgmise raportiga ja härra Hanen. lugupeetud president Kreeka vähk on metastaasi faasis. see on levinud ülejäänud Vahemere riikidesse. nõukogu räägib praegu Hispaania küsimusest ja härra Van Rompuy ütleb, et seitsesada viiskümmend miljardit eurot, mis on äh, ette nähtud Kreeka väljaostmiseks, on tegelikult liiga vähe, sellest ei piisa. selle asemel, et mõelda haige kehaosa amputeerimisele, on meie juhid otsustanud läbi viia pikaajalise kemoteraapia kuuri, mis esiteks on kallis ja teiseks ei pruugi anda tulemusi. siin püütakse luua masinavärki, mida härra Van Rompuy nimetab majanduslikuks, majandushalduseks. mina pean seda Fiskaalföderatsiooni ähm, näiteks. meil on palju masinaid, üks neist näiteks äh, majandus ja majandus- ja rahandusliit ja kõiki neid kasutatakse kemoteraapia kuuri läbiviimiseks, kui ometi oleks palju lihtsam vabastada maksumaksja koormusest ning äh, lasta põhja käinud majandustel lihtsalt devalveerida oma valuuta ja uuesti alustada. miks äh, peab maksumaksja nii palju kannatama, et äh, koorekiht võiks elust edasi rõõmu tunda? see oli suurepärane sõnavõtt, väga luuleline. nüüd jõuame härra Cashmani raporti juurde ja kõigepealt saab sõna härra Mastella, palun Äh, mis puudutab arengu, aastatuhande arengueesmärke ja härra Cashmani raportit, siis vastavalt tippkohtumisel ütles ju Euroopa Liit ise, et aastaks kaks tuhat viisteist ta saavutab teatud eesmärgid ja eraldab kindla rahasumma selleks, et kaotada näljahäda ja vaesus arengumaades. kümme aastat pärast ähm, to-, toonast tippkohtumist on Euroopa Liit endiselt üks tugevamaid osalisi globaalsel areenil, kes endiselt peaks olema ka üks suuremaid abiandjaid. on selge, et antud arenguabi on leevendanud paljude vaeste inimeste kannatusi, kuid sellest ei piisa. võttes arvesse seda, et praegune rahvusvaheline kriis on põhjustanud seda, et mitmed liikmesriigid vähendavad antava arenguabi ulatust, siis peaksime me nüüd äh, välja mõtlema uue finantsmehhanismi, mis tähendaks, et Euroopa Liidu liikmesriigid saavad uuesti mõelda oma strateegilisele partnerlusele erinevate arengumaadega, et nad saaksid sõlmida kahe- ja mitmepoolseid kokkuleppeid, mille raames ikkagi täita võetud eesmärgid. Nende hulgas on ju ka näiteks äh, võitlus kliimamuutusega ja piisava toidu tagamine vaestele inimestele, need on eesmärgid, mida tuleb täita. aitäh! Grazie, president. ho votato a favore della relatsioon. suur aitäh, ma hääletasin Cashmani raporti poolt, sest ma usun, et nii parlament kui teised institutsioonid peavad toetama püüdlusi, mida teevad need, kes elavad vaesemates riikides, eriti Aafrikas. me ei saa ometigi elada aastani kaks tuhat viisteist ja siis ühtäkki avastada, et me ei ole saavutanud midagi endale pandud eesmärkidest. arengu eesmärkide saavutamine on oluline miljarditele kannatavatele inimestele, kes ei saa nautida ähm, inimväärikat elu. meie oleme püüdnud anda arenguabi, kuid peame püüdma rohkem, peame näiteks äh, äh, andma võimaluse äh, võlamoratooriumiks, millest räägitakse raportist, ja me ei tohi unustada, me ei tohi unustada nende inimeste kannatusi, sest muidu maksavad nad oma eluga suur aitäh, president tänab lahkelt ka tõlke ja teisi teenistujaid ning kuulutab välja vaheaja.